kirjutanud deklaratsiooni selle kohta, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei lähe kokku parlamendisaadiku staatusega. ja nüüd on meil üks äh, parandus vaja teha, transpordikomisjon on äh, teatanud sellest, et tuleb parandada parlamendi resolutsiooni kahekümne seitsmendast septembrist kaks tuhat üksteist, mis kus käsitleti maanteede ohutust Euroopas kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kakskümmend. vastavalt eeskirjale kaks ja kuus lõikele neli see korrektiiv äh, on heaks kiidetud, kui järgmise neljakümne kaheksa tunni jooksul äh, neljakümne liikmeline rühm või rohkem isikuid ei palu hääletust äh, ma lihtsalt teatan sellest, täna me ei hääleta ja teil on nüüd nelikümmend kaheksa tundi, mille kestel avaldada soovi hääletust pidada ja täistekst on Euroopa Parlamendi veebileheküljel üleval. proua Rootperent on palunud sõna yeah.. okei okay.. proua Rootperent ei taha enam sõna. härra Leichtfried, palun. Vielen Dank, Herr Um- ma tänan, härra president. võib-olla see ei ole päris õige aeg, aga ma tahtsin tõstatada ühe küsimuse. Äh, proua Faron on mind informeerinud sellest, et tema nime ei ole Äh, võib-olla sellepärast te palusite proua Rott-Berentil äh, sõna võtta, aga siin on kohad vahetunud, palun, et talitused selle üle kontrolliksid. Äh, jah, muidugi, me kontrollime üle, täname, et meie tähelepanu sellele juhtusite, kohe teeme seda. ma olen saanud Rahvaparteilt liberaaldemokraatid liberaalide fraktsioonilt ja vasakpoolsetelt